herr präsident! guten morgen meine sehr tere hommikust lugupeetud daamid ja härrad ma palun et te asuksite oma kohtadele meie istung on nüüd jälle avatud algab proua Kre-, Kreekton ei ole veel saalis ja sellepärast me anname sõnajärje härra Barrosole. härra Roodi, palun. Monsieur le Président euh,, j'ai austatud härra predi-, president, ma olen regulaarselt teie tähelepanu juhtunud, juhtinud sellele, et meie parlamendil ei ole poliitilisi äh, suhteid äh, nõukogu eesistujaga. ja äh, minu ettepanek oli, et nad kutsutaks sellele etteval-, ettevalmistavale koos, koosolekule, et me saaksime arutada nõukoguga ja ülemkogu äh, president juba pikka aega ei ole parlamendi ees rääkinud vastavalt artiklile viisteist aluslepingust ja mul on väga kahju sellest, sellepärast et eile, kui me rääkisime Prantsuse Vabariigi presidendiga, siis me rääkisime ka ülemkogust ja mul on äh, Äh, väga kahju, et ma ei tea, et kas teda ei ole kutsutud siia enne ülemkogut, ülemkogu presidenti ja äh, kuna tegemist on tõesti ju tähtsa, äh, tähtsa kokkusaamisega, kus alus, arutatakse parlamendiga mitmeaastast finantsperspektiivi ja tõesti väga tähtis oleks see, et ülemkogu oleks tihedad suhted parlamendiga ja ma loodan tõesti, härra president, et ka teie alati hakkate osalema ülemkogu kokkusaamistel ja ülemkogu president meie vastavatel kokkusaamistel. Äh, äh, ülemkogu äh, presidendist ma eeldan, te räägite härra Van Rompuist, jah? tema kutsutakse alati siia Euroopa Parlamenti, ülemkogu president, aga näikse arvavad, et mitte Euroopa Parlament, vaid valitsuste eh, ministrid, eh, kõr-, riigipead ja valitsusjuhid on tema vestluspartnerid. aga võib-olla eh, need, kes on Van Rompuy'le lähedamal seisma, saavad talle survet avaldada, nii et ta järgmine kord tuleks siia parlamenti mina igatahes alati avaldan talle selleks survet. ja samas seaduse silma järgi on meie partner äh, eesistuja. nii et härra, väga palju tööd tuleb ära teha, aga nüüd härra Svoboda ma toetan veel kord seda algatust. E, nii et läbirääkimised, mis meil seisavad ees eelarve üle, peame pidama Iirimaaga eesistujaga, kui härra Van Rompuy ei ole meie kontaktpunkt eelarve läbirääkimistel Ma... see tuleneb aluslepingutest. ülemkogu homme ja reedel otsustab, kuidas öö, saavutada poliitiline tahe mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmiseks ja selle vastuvõtmine tugineb aluslepingutega, aluslepingutele. nüüd üldasjade nõukogu esindaja on saabunud ja peaminister Kenny on samuti meie partner Ehm, sellest me oleme ikka jälle rääkinud, kuidas need asjad käivad. ja nelja presidendi kohtumisel ma olen alati öelnud, et nõukogus on just eesistuma Iirimaa meie kõneluspartner. Ehm, aga samas ehm, on ülemkogu president härra Van Rompuy, nii et siin on väga palju halli ala, mis tuleb ära lahendada Eh, proua Kreiton, mul on hea meel nüüd teid siin saalis näha ja ma annan eh, teile sõna, et te saaksite teha nõukogu avalduse ettevalmistustööst. president, lugupeetud saadikud